lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud, lugupeetud daamid ja härrad. mul on väga hea meel täna siin olla. tänane dünaamiline ühiskond sõltub üha rohkem ja rohkem äh, ühendustest, mobiilsusest ja ülemaailmsest teadlikkusest ning see muudab transpordi meie majanduse ja meie elu oluliseks koostisosaks transport edendab majanduskasvu ja loob töökohti. valmistudes tänaseks kuulamiseks eh, ei saanud ma jätta tähele panemata seda, et transporti peetakse mingil moel iseenesestmõistetavaks. ning seetõttu julgen ma isegi öelda, et transporti täna Euroopas alahinnatakse. transporti eh, kaldutakse nägema kui probleemi, mitte aga eh, kui lahendust ja majanduskasvu loojat. mina teen oma parima selleks, et sellist suhtumist muuta tehes koostööd teiega Euroopa Parlamendis selleks, et transport saaks selle tähtsuse, mida ta väärib. Te olete sellest tähtsusest juba teadlikud, ma tean, sellepärast et te hääletasite selle poolt, et kolmekordistada infrastruktuuri rahastamist käesoleval eelarveperioodil. ma olen teadlik nendest kohustustest, mis selline ülesanne meile paneb. ja ma loodan, et te leiate minus selle olulise sektori kirgliku kaitsja. Al-, kõigepealt transport peab olema keskkonnasõbralik, see peab olema konkurentsivõimeline ja see peab olema ka kaasahaarav. sest ärgem unustagem, et transport puudutab e-, lõppkokkuvõttes inimesi, neid, kes reisivad, töötajaid, teid ja mind Äh, komisjoni president Juncker on selgelt öelnud, et tema uue komisjoni töö äh, keskendub sellele, et luua töökohti, majanduskasvu ning säilitada sotsiaalne õiglus. me ei tohi neid elemente unustada mitte kunagi. me peame integreerima nad äh, transpordipoliitika igasse aspekti. kõik, mis me teeme, peab looma väärtust, majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku väärtust minu senine töö on andnud mulle ulatuslikke kogemusi ja ma saan aru, kuivõrd olulised on võrgustikud. kui me töötame välja strateegiaid klientide ja omavalitsustega, siis logistika oli selle kõige juures alati väga oluline osa Äh, ladusad tarneahelad, äh, mis on osaks laiemast tõusemast võrgustikust, on äh, oluliseks komponendiks meie kaasaegses elus. aga kõik, kes on nii nagu mina olnud seotud innovatsiooniga, teab, et asjad toimivad paremini, kui nad on kvaliteetsed ning on olemas hästi toimiv infrastruktuur, mis seda kõike toit-, toetab transpordi puhul äh, vajab infrastruktuur korralikku integreerimist, see peab olema tehnilises mõttes koostalitusvõimeline, sõltumata sellest transpordiliigist, mida inimesed kasutavad, maanteetransport, raudteetransport, õhutransport ja veetransport lisaks sellele on äh, siin väga palju võimalusi uuenduslikele ärimudelitele jätkan äh, äh, optimaalsete ühenduste toetamist kogu Euroopas, integreeritud kontseptuaalset süsteemi. ja seetõttu on äärmiselt oluline, et üle-euroopalistest transpordivõrgustikest saaks tegelikkus. puuduvate ühenduste loomine ning kitsaskohtade eemaldamine on selles protsessis äär, äärmiselt oluline. ma luban, et me liigume selles küsimuses edasi. samuti luban ma, et kui mind ametisse nimetatakse, siis ma Äh, aitan leida kõige paremaid lahendusi integreeritud äh, ning jõuka Euroopa transpordi jaoks. tuginedes oma äh, kutsealasele taustale inseneri ja ettevõtjana tean ma, et me saame transpordis ära teha rohkem, kasutades uusi tehnoloogiaid, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiat eriti. samas peame austama Euroopa traditsiooniliselt kõrgeid sotsiaalseid ja keskkonnanorme kui me kasutame IKT vahendeid korralikult, siis on need suurepäraseks vahendiks, mis aitavad saavutada jätkusuutlikku edu. ma tahaksin mainida vaid mõningaid projekte e. e-hädaabikõned, jõgede infosüsteem, Euroopa raudteejuhtimissüsteem, need on ainult mõned näited. transpordivõrgud on ja on ka edaspidi Euroopa ühtse turu oluliseks komponendiks Nad on varustusahela keskmeks, mis tagavad inimeste ja kaupade vaba liikumise. Äh, ladusalt toimivad kvaliteetsed äh, ühendused, kaasaegne ja toimiv infrastruktuur, need kõik on majanduskasvu jaoks äärmiselt olulised. Need on osaks äh, Euroopa majanduse taastumise kui parlament mind volinikuks kinnitab, siis ma kasutan oma kogemusi, oma otsusekindlust ja pühendumust, hoolitsemaks selle eest, et transport loob töökohti ja majanduskasvu ja aitab ka kaasa Euroopa keskkonnaalase tegevuskava ellurakendamisse. nüüd aga kõneleksin nendest põhimõtetest, mis on aluseks minu prioriteetidele järgmisel viiel aastal. kõigepealt tuleksin tagasi selle juurde, kuivõrd olulised on ühendveod ja koostalitusvõime. sellepärast, et ma loodan, et olete minuga nõus, et transpordi tulevikku seisneb ühendustes, ühendusi on vajalik kõigil tasanditel selle eesmärgi saavutamiseks on meil vaja äh, vaadata, kuidas edendada integreeritud reisiplaneerimist, piletimüügiteenuseid, kaupade jälgimist, süsinikuheitme mõõtmist, andmete kättesaadavus ja kaitse äh, peab olema samuti midagi, millega me tegeleme. Äh, meil on vaja, mida mina nimetaksin tehnoloogilist tõuget, mida rahastatakse avaliku ja erasektori investeeringutest ning millesse kaasatakse niivõrd palju transpordiosasid kui võimalik. kui mind ametisse kinnitatakse, siis äh, kutsun ma kõiki osapooli eh, transporti uuendama, ma pean siin silmas linnu, suuri ettevõtteid, VKE-sid, idufirmasid, avaliku eh,, ühiskondliku transporditeenuse osutajaid ja liikmesriike Äh, linnapiirkonnad äh, ja on äärmiselt head äh, innovatsioonilaborid. võtame kas või minu kodulinna Ljubljana, kus praegu on viis hübriidmoodoriga bussi ja kakskümmend bussi, mis kasutavad metaani tänu Euroopa Liidu Civitas projektile ja me plaanimegi luua keskkonnasõbralikuma, ohutuma ja usaldusväärsema ühiskondliku transpordi. arukate linnade algatusel on selles vallas ka väga oluline roll mängida sellest äh, saab üks peamisi projekte järgmise viie aasta jooksul äh, selle projekti hoog peab säilima selleks, et kasutada ära kõige rohkem äh, transpordi, energeetika ja IKT sektori võimalusi selleks, et parandada Euroopa linnakeskkonda. ma tahaksin samuti rõhutada, et arukad linnad ei puuduta ainult tehnoloogiat, need puudutavad ka sotsiaalset innovatsiooni ja seetõttu on paljude huvirühmade vaheline tihe koostöö vajalik selleks, et äh, tunda ära võimalusi ja panna paika õige suund. tuleviku seisukohast ähm, on intelligentsed transpordisüsteemid äärmiselt olulised. Nendel on väga suur potentsiaal, pidades silmas ohutust äh,, arukaid sõidukeid ja infrastruktuuri Neil on ka terve rida keskkondlikke eeliseid. niimoodi on võimalik vältida mittevajalikke reisi ja tühisõite, niimoodi saab tõsta transpordi tõhusust ja vähendada heitmeid. nagu komisjoni president Juncker on öelnud, kui Euroopa tahab, et eelseisvatel aastal oleks kättesaadav taskukohase hinnaga energia, siis on äärmiselt oluline tugevdada taastuvenergiaallikate ja alternatiivsete kütuste kasutamist transpordis on ka selle eesmärgi saavutamisel oluline roll mängida, sellepärast et Euroopa sõltub endiselt liiga palju naftast. me ei tohi unustada seda, et transport aitab kaasa ka sellele, et Euroopa täidaks need kohustused, mis on võetud kasvuhoonegaaside heitmete kärpimise vallas ning eh, mina kavatsen teha tööd selleks, et anda panus energia, Euroopa Energialiidu projektile, äh, ettevõtmisele, mida koordineerib asepresident Šefkovitš. alternatiivsed kütused on praegu väga kindlalt Euroopa transpordispoliitika keskmes. nüüd on oluline asjad käivitada ja nendega koha peal tegelema hakata. see tähendab, et me peame hoolitsema selle eest, et meil on piisavalt vajalikku infrastruktuuri, nii et, et me saame tõesti luua tingimused, et neid kütuseid saab transpordis kasutada tulevikus. aga ärgem unustagem e, seda olulist rolli, mida tehnoloogia mängib selleks, et neid eesmärke veelgi toetada. lugupeetud saadikud, üks asi, mida me minevikust oleme õppinud, on see, et transpordi infrastruktuuri mitteinvesteerimine on viga, millel on pikaajalised tagajärjed me ei saa eeldada, et transporditeenused on alati meie jaoks olemas, et nad on alati turvalised, kui me neid teenuseid ei säilita. Euroopa Liidus on avaliku sektori investeeringud üheksa, tuhande üheksasaja seitsmekümnendate aastate lõpust äh, vähenenud. Äh, hoolduseks mõeldud eelarve, infrastruktuuri kvaliteet kogu Euroopa Liidus on äh, halvenenud, me peame tegutsema ning mina kavatsen seda teha ma teen ka kõike, mis minu võimuses selleks, et ede-, edendada integratsiooni erinevate transpordiliikide vahel, tuginedes üldinfrastruktuuri koostööde, kulude rahastamisele nende poolt, kes neid kasutavad. see toob tulu ning aitab transpordisüsteemi keskkonnasõbralikumaks muuta. ilma investeeringuteta on oht, et me kaotame oma globaalse konkurentsieelise kasutades äh, uuenduslikke rahastamisvahendeid äh, selleks, et suunata investeeringud olulistesse infrastruktuuridesse, saame ka luua töökohti ning edetada majanduskasvu ja konkurentsivõimet, äh, seda ajal, mil Euroopa seda kõike kõige rohkem vajab. kolmsada miljardit eurot investeeringuteks, mille president Juncker on välja pakkunud, aitab rahastamisprobleeme lahendada, loob koheselt töökohti ning loob ka tingimused keskkonna austamiseks loomulikult peame me ole, ära kasutama ka neid vahendeid, mis meil juba on Euroopa ühendamise rahastu raames, samuti peame leidma viise, kuidas kasutada riiklikku ja regionaalset rahastust, rahastamist Euroopa tõukefondidest ja investeerimisfondidest. lugupeetud saadikud, kui ma peaksin oma tuleviku tegevuskava teie jaoks ühe sõnaga kokku võtma, siis oleks selleks sõnaks inimesed me peame olema teadlikud sotsiaalsetest küsimustest ja sellest, kuidas transport mõjutab tööjõudu, töökohta, töötajate tervishoidu ja ohutust ning nende töö ja eraelu tasakaalu. Nende jaoks, kes töötavad transpordisektoris, peavad sotsiaalsed tingimused olema õiglased. transpordisektor on üldiselt sektor, kus tööjõud vananeb, iseäranis maismaatranspordis lisaks sellele on selles sektoris suhteliselt vähe naistöötajaid Äh, selleks, et hoida ära tulevikus oluliste oskuste puudujääki, arvestades kõrget tööpuudust Euroopa maja, majanduses on äärmiselt oluline, et transport oleks atraktiivne ja seda eriti noorte jaoks. ma kavatsen uurida, milliseid Euroopa tasandil meetmeid on vaja selleks, et parandada väljaõpet, karjääriväljavaateid ja tagada kvaliteet, kvaliteetsed töökohad transpordisektoris. me peame samuti tagama võrdsed tingimused ja tahaksin ühe asja selgelt välja öelda mina olen vastu sotsiaalsele dumpingule. sotsiaalsete tingimuste õiglus, äh, samuti äh, siseturg on äärmiselt oluline. ning lõpetuseks tahaksin öelda äh, mõned sõnad ka ühisturu kohta. see on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid see on Euroopa Liidu kõige suurem saavutus ettevõtete jaoks ja see on mootor, mis edendab majanduskasvu ja töökohti see aitab meil äh, majandust järk-järgult taastada. aga äärmiselt oluline on ka, et me kõrvaldaksime need jäänud tehnilised ja haldustõkked, äh, mis selleks, et transporditeenused saaksid tõesti toimida üle kogu Euroopa ilma riiklike piirideta. ja seetõttu tahan teha aktiivset koostööd teiega ja nõukoguga selleks, et kiiresti võetaks vastu ühtse Euroopa, ühtne Euroopa taevas ja neljas raudteepakett. esimees, lugupeetud saadikud, mina olen äh, avatud äh, tulevane volinik, kes tahab probleeme lahendada koostöö ja uuenduse vaimus kõik, mida me teeme, seda me teeme enda jaoks, me teeme seda inimeste jaoks ja selleks, et meie elu parandada ma loodan, et need mõtted leiavad teis samuti vastukaja. tänan. tänan tähelepanu eest ja nüüd olen valmis vastama teie küsimustele